ja seadusandlus, mis on vajalik selleks, et et haiged ja nende perekonnaliikmed, et neid koheldaks väärikalt ja võrdselt, nii nagu nad seda väärivad. palju tänu volinikule, palju tänu, proua Mattias, arutelu on lõppenud, hääletus toimub homme. nüüd oleme me jõudnud infotunni juurde, me oleme juba kakskümmend kaheksa minutit hiljaks jäänud, püüame võtta läbi nii palju küsimusi kui võimalik ja esimene küsimus on küsimus number neliteist, mis puudutab Euroopa rahaliste vahendite kasutamist. Äh, küsimuse esitaja on härra Raas Lucian Niculescu. niipea kui volinik on valmis, äh, võite küsimuse esitada. aitäh, härra president, austatud äh, parlamendiliikmed, komisjon ähm, tervitab seda võimalust avada avalik arutelu selle kohta, kui tõhusalt on Ühtekuuluvusfondi rahasid kasutatud. programmperioodi algusaastatel oli kasutuselevõtt aeglasem, viimased andmed näitavad, et kahe tuhande kümnenda aasta esimesel kvartalil oli väljamaksete arv suurem kui kunagi varem tegemist oli eh, suures osas eh, nii-öelda vaheväljamaksed, eh, mis on seotud nende väljamaksetega, mida on tehtud juba liikmesriikidele. ja nii nagu varasematel programmperioodidel on olnud näha, mm, ühtekuuluvusvahendite kasutuselevõtt kiireneb programmperioodi lõpuosas Äh, praegu on Ühtekuuluvusfondi osas protsent kakskümmend üks ja kakskümmend kaks protsenti Euroopa Regionaalarengu äh, Fondi osas ning kakskümmend kolm protsenti Euroopa Sotsiaalfondi rahade kasutuselevõtu osas. mis puudutab äh, toetust suurtele rahvusvahelistele firmadele, siis komisjon rõhutab seda, et ühtekuuluvuspoliitika põhieesmärgiks on uute töökohtade juurdeloomine konkreetsete liikmesriikide konkreetsetes piirkondades igasugused ähm, toetused, äh, neid tuleb vaadata antud kontekstis. tootlikkuse kasvu võib vaadata erineval viisil, toetades äh, VKS-i, toetades suuremaid ettevõtteid. Äh, meil on vaja produktiivseid investeeringuid, mis on eeskätt, mis on eeskätt suunatud VKE-dele, mis kuuluvad Regionaalarengu Fondi ja Sotsiaalfondi alla. komisjon on rõhutanud VKE-de rolli ka läbirääkimiste käigus praeguse programmperioodi dokumentide osas, seetõttu suur osa investeeringuid ja investeeringuid arengusse on suunatud just VKE-dele. siiski võib olla kooskõlas eh, määruse nõuetega on toetus läinud ka suurematele ettevõtetele, eeldusel, et nad eh, peavad kinni programmide ja fondide eesmärkidest. ühtekokku ühte ühtekuuluvusfondi raames on kahekümne seitsmendast aastast kuni kahe tuhande kolmandal aastani ette nähtud viiskümmend viis miljardit eurot. suur osa sellest toetusest läheb VKE-de eh, innovatsioonile. Eh, sotsiaalfondist eh, ehm, toetatakse inimesi, mitte suuri ettevõtteid, toetatakse koolitust, ümberõpet, oskuste juurdeõppimist selleks, et inimesed leiaksid uue töökoha endale näiteks teises ettevõttes. seetõttu on oluline siin oskuste parandamine selleks, et tagada sotsiaalne kaasatus äh, tööturul. see on selle fondi eesmärk. komisjon leiab, et äh, poliitika mõttes ettevõtted ei peaks saama äh, Euroopa-poolset toetust investeeringutele, mis toovad kaasa tööhõive vähenemise eh, sama ettevõtte eh, poolt või samas regioonis. nii et selles osas eh, need investeeringud on nullilähedased. nii et enamus projekte läheb VKE-dele ja kui ees äh, eeskirja on rikutud, siis tuleb äh, vääralt saadud toetused tagasi maksta. kindlasti on äh, selliseid valdkondi, kus on võimalik olukorda parandada, aga alahinnata ei saa ühtekuuluvuspoliitika positiivset mõju. tahan teile kinnitada, et äh, komisjon kindlasti ei püüa silmi sulgeda probleemide eest, me püüame kindlasti teha kõik selleks, et parandada ühtekuuluvuspoliitikat, kuna ühtekuuluvuspoliitikast saavad kasu just Euroopa Liidu kõige vaesemad piirkonnad, aga sellest saab kasu Euroopa Liit ka tervikuna, aitäh teile um,! suur tänu, ma üritan kõigile võimaluse sõna anda. härra Nikolai, Nikolescu saab kõigepealt sõna ja siis teised lisaküsimused. suur tänu, president ma tänan volinikku kvaliteetse vastuse eest, aga ma tahaksin ka öelda, et sellise arutelu puhul tuleks rõhutada ka tulevikumeetmeid, mis läbi on võimalik sarnaseid olukordi vältida. ning me peaksime endalt küsima, kas sellised tulemused, kui nad avalikkuse ette jõuavad, mitte ei õõnesta kodanike usaldust Euroopa Liidu vastu. härra Rüübik. suur tänu, härra president, härra volinik, kõigepealt tahaksin ma tänada teid selle vastuse eest, ka selle eest, et te äh, austasite VKE-de rolli nelikümmend protsenti maksudest tuleb ju VKE-dest ja suurem osa töökohti samuti. teaduse infrastruktuur ja ja, ja teadustöö üldiselt, kas läbi nende programmide saaks seda tugevdada? suur tänu, härra volinik, vastuse eest, minu küsimus on järgmine. tõukefondid, eriti sotsiaalfondi rahad, peaksid aitama töötajate kvalifikatsiooni parandada, misläbi nad saavad hoida oma töökohti. see kõik on väga tähtis. kas te arvate, et suured rahvusvahelised ettevõtted, neid peaks kohtlema sarnaselt VKE-dega? kes peavad kõigepealt omapoolseid kohustusi täitma, et tõukefondidest üldse raha saada. kas võiks kas, kas süsteem peaks olema selline, et koheldakse võrdselt nii suuri kui väikeseid ettevõtteid? Äh, suur tänu nende küsimuste eest, härra president kõigepealt, mis puudutab äh, teadusuuringute infrastruktuuri, mis puudutab innovatsiooni, siis juba praegu VKE-d saavad tõukefondidest päris suuri summasid tegemist on kümnete miljarditega, mis investeeritakse innovatsiooni edendamisse. kahe tuhande ja kahe tuhande kuuenda aasta vahelisel perioodil kus ligikaudu kolmkümmend tuhat ettevõtet tegelesid äh, selliste teadusuuringutega. ja nüüd on tekkinud küsimus, et kas ei peaks neid teadusuuringute infrastruktuure veel kaalukamaks muutma ja kas nad ei peaks mitte tegelema ka fundament-, fundamentaaluuringutega ja meil on meie teekaardis ette nähtud äh, ka tegevuskava, mis puudutab selliseid infrastruktuure ja esimest korda oleme me ette näinud selliseid krediite. me oleme näinud ka seda, et nendes piirkondades, kus selliste uurimustega tegeldakse, on tugev mõju ka kohalikule e, elule nendel, nendel uurimustel, seda läbi töökohtade loomise, läbi all, erinevate allhangete, erinevate teenuste osutamise. teatud mõttes võib see olla ka trampliiniks töökohtade loomisele mingis konkreetses piirkonnas, no näiteks Ungariski ja see on väga tähtis äh, külg, mida arvesse võtta ka tulevate programmide, äh, programmidega seoses. puudutab see samamoodi ka ülikoole. ülikoolidel on väga tähtis roll teadusuuringute osas ja just ka fundamentaalteaduse osas härra, vastuseks härra Rubikule, mis puudutab Euroopa sots-, see oli vastuseks härra Rubikule, proua Blinkevitš-Jute. töötajad, töötajaid, töötuid aidatakse läbi erinevate koolituste. see peab tagama selle, et neil on lihtsam pääseda tööturule kui on tegemist töötutega, siis pakutakse neile koolitusi selleks, et parandada nende konkurentsivõimet. ma tooksin siinkohal ka ühte nä-, ühe näite. McDonaldsi töötajatele on täiendkoolitust pakutud tegemist on selliste koolitusmeetmetega, mis on mõeldud McDonaldsi töötajatele selleks, et nad saaksid, äh, omandaksid täiendavaid oskusi, mida neil tööturul vaja võib minna. Äh, nimetatakse tihti seda nõndanimetatud Mac jobideks. tihti on tegemist osalise tööajaga töötavate inimestega, tihti on tegemist üliõpilastega, kes töötavad sellistel äh, kohtadel. ideeks on parandada nende isikute kvalifikatsiooni, tegemist on ettevõttesisese kvalifikatsiooni tõstmisega, McDonalds võtab enda kanda kõik kulud, mis sellises ettevõttesisese koolitusega seonduvad nii et sellisel koolitusel võib olla ka selline iseloom. ei ole vaja teha erinevust johtu-, johtuvalt sellest, et kus inimesed töötavad. kõige tähtsam on see, et töötaja kui sellise kvalifikatsiooni parandatakse. tööturg on järjest volatiivsem inimesed peavad olema suutelised kohanema Äh, olukorraga ja äh, läbi selle vältima tööpuudust. Äh, suur tänu, nüüd küsimus number kuusteist proua Könsilt ja see puudutab Euroopa mikrorahastamise asutust. härra volinik, suur tänu! härra president, armsad kolleegid, mul on hea meel teada anda, et EBMF-i mõlemad osad on nüüd täielikult toimimas. ainult kolm kuud pärast otsuse jõustumist andis komisjon mandaadi Euroopa Investeerimisfondile ähm, mikrokrediidirahastule raha eraldamiseks. tegemist on olulise investeerimisüksusega ja käesoleval kuul juba hakatakse andma esimesi krediite komisjon suutis edukalt väikeettevõtjatele nüüd investeerimisvõimalusi anda. panustati investeerimispanga poolt sada miljonit eurot ja uusi investeeringuid on samuti oodata. kogu summa saab olema umbes viissada miljonit eurot, see aitab töötuid inimesi, sotsiaalselt tõrjutud ja haavatavaid inimesi, kes ei oma juurdepääsu tavalisele krediiditurgu, turule. me peame silmas ka geograafilist tasakaalu ja need on kirjutatud sisse ka investeerimisfondile antud mandaadis esialgsed uuringud näitavad, et mõlemad eesmärgid saavad ka täidetud. Belgias asub siis mikrokrediidi rahastumis ning samasugune üksus asub Hollandis ja nad aitavad inimesi, kellel ei ole juurdepääsu tavalisele rahastamisele. eesmärgiks on ka geograafiline tasakaal, nelikümmend protsenti peaks minema Lääne-Euroopale ja kuuskümmend protsenti Kesk-Ida-Euroopale. samuti on oluline paika panna ettevõtlust toetavad teenused. seetõttu aitab kaasa ka Euroopa Sotsiaalfond ning teised üksused, mis aitavad kaasa füüsilisest isikust ettevõtjate ja väikeettevõtete tegevusele liikmesriigid on eraldanud rohkem kui kaks koma seitse miljardit eurot ettevõtluse edendamiseks. ettevõtjaid saab toetada ka intressi tagasimaksete läbi. aga kas ESF toetab ka intressi tagasimakseid või mitte, selle peab, seda peab otsustama liikmesriik. ainult üks liikmesriik seni, Leedu, on soovinud seda võimalust kasutada. lõpetuseks komisjon kavatseb jälgida mikrokrediidirahastu äh, progressi, mis aitab väikelaenude, aitab kaasa väikelaenude andmisele. me kasutame ära ka avalikke teenuseid. me soovime, et vabaühendused annaks ka infot äh, selle rahastu kohta. samuti keskendume me noortele inimestele, kellel on ka erinev taust, aitamaks neil äh, ettevõtteid alustada, rajada ja et aitamaks neil ka laenu, laenu saada. härra Patsides, teie küsimuse juurde jõuame järgmisena, teie oma on järgmine, ma vabandan, aga ma tahtsin sõna selle küsimuse all, sellisel juhul palun vabandust mm mul on juba kolm lisaküsimust kirjas, Bengt Sempler ja Tikao enne, olid enne teid. ma vabandan elnök úr örömmel hallottam biztos úr beszámolóját és aitäh mul oli väga hea meel kuulda voliniku vastust mõned nädalad tagasi saime aruande euroopa investeerimisfondilt kus summaks oli umbes kakssada miljonit. ja algselt oli eelarveks viissada miljonit. väga oluline on ju leevendada majanduskriisi tagajärgi, seetõttu on väga oluline, et see mikrokrediidirahastu meil tõesti tööle hakkaks ja teiseks Euroopa Sotsiaalfond, kui võimalik on maksta intressi tagasimakse toetust või, või seda toetust koolitusele, siis see oli üks osa algsetest kavadest, aga tundub, et, et komisjon hiljem ei ole kõiki neid eesmärke ellu rakendanud. kõige tähtsam on ju, et, et kõige haavatavamad inimesed saaksid selle toetuse kätte aitäh, volinik, aitäh ka teie raporti eest, olen täiesti nõus, et see instrument, millest me täna räägime, on tõepoolest ääretult oluline, aga samuti tuleb meil vastata järgnevale küsimusele. millised riigid tegelikult ka kasutavad seda Euroopa mikrokrediidirahastut? mis minule muret tegi teie vastuses, oli see, et me peame hea seisma selle eest, et oleks tagatud äh, mm, tasakaalus geograafiline ähm, või, või geograafiline tasakaal. millised on need riigid, kes kasutavad seda rahastut, on minu küsimus. järgmine küsimus. volinik, on tõsi, et äh, majandus- ja rahanduskriisi tagajärjel kannatasid kõige rohkem noored, aga samas ei tohiks me unustada ka inimesi, kes on vanemad kui neljakümneaastased ja, ja kes äh, on töötud. Te mainisite seda et, et kuuskümmend protsenti äh, selle rahastu äh, fondidest läheb Kesk- ja Ida-Euroopasse. kas te olete määranud kindlaks need piirid? et, et ei ületataks või et tõesti kinni peetaks nendest protsentidest? volinik, palun. Äh, suur tänu, suur tänu teiepoolse huvi eest äh, seoses selle Euroopa mikrokrediidirahastu, millega on tegelenud väga mitmeid äh, peadirektoraate komisjonis. puudutab see regionaalpoliitikat, regionaalpoliitika peadirektoraat tegeleb sellega me oleme näinud, et on selliseid liikmesriike, kes on paika pannud teatud piirmäära või eeltingimused üheksa koma viis protsenti. tegemist on tegemist on sellise teemaga, mis on seotud ka üldiste halduskuludega, laenu teeninduskuludega, mis on suhteliselt kõrged ja seetõttu oleks vaja neid üldisi kulusid vähendada. aga ma võin juba praegu teile öelda, et instrumendiga, mille nimeks on jasmiin saab olema võimalik korrektselt ette valmistada ähm, mikrokrediidid ja seda tänu erinevatele vahendajatele. praegusel hetkel viieteistkümnes erinevas riigis koolitatakse viiteist erinevat asutust ja üksteist nendest riikidest on Kesk- ja Ida-Euroopa riigid ja neli on Lääne-Euroopa riigid. ma ei oska teile peast täpselt öelda, kes need riigid on, aga puudutab see just viimaste laienemiste käigus liitunud riike. nii et meil saab olema kakskümmend täiendavat vahendajat, kes hakkavad osalema programmis Jasmin ma vabandan, et ma ei saa ära tuua seda täpset riikide nimekirja. ma tean, et on teatud takistusi kasutamaks selle rahastu vahendeid. meie eesmärgiks on muidugi likvideerida sellised takistused ja rõhutades just teavitamise osatähtsust. tihti need, kes võiksid kasutada sellist mikrokrediiti ja sellest kasu saada, nad ei eh, tea seda või ei oska kasutada seda, kuna pangad on nende taotlused tagasi lükanud ja seetõttu on neil teatud hirm üldse seoses selliste palvetega pöörduda kellegi poole, nii et väga tähtis on nende teavitamine um,. palju tänu, volinik, liigume nüüd edasi küsimuse viisteist juurde küsimuse esitaja on härra Baltšiitis ja volinik Tajani on see, kes vastab niipea, kui ta on valmis. Benvenuto. Signor Presidente, onorevoli. austatud president, mu daamid ja härra parlamendisaadikud. Euroopa turismitööstus, nii nagu ka paljud teised majandussektorid, peavad arvestama jälle järjest tõsisemate väljakutsetega, mis seonduvad üleilmastumisega. komisjon on juba varasemalt rääkinud sellest, ka oma teatistes. septembris komisjon võttis vastu turismiteatise. Lissaboni lepe räägib konsolideeritud strateegiast selleks, et tugevdada Euroopa turismisektori konkurentsivõimet. väga tähtis oleks, on see, et meil oleks vastutustundeline, konkurentsivõimeline ja stabiilne turismitööstus soodsate tingimuste loomine VKE-dele turismi valdkonnas on esmatähtsaks kogu selles konsolideeritud raamistikus ja me oleme välja tulnud kolme konkreetse tegevusega, mille eesmärgiks kõigepealt on suurendada turismisektori konkurentsivõimet Euroopa Liidu siseselt, edasi edendada jätkusuutlikku, kvaliteetset, vastutustundelist turismi ja kolmandaks tugevdada Euroopa Euroopa imidžit ja nähtavust väljaspoolt läbi kvaliteetse turismi edendamise. me peame maksimaalselt ära kasutama Euroopa poliitikad äh, selleks, et äh, edendada turismi ja me peame välja töötama ka vajalikud instrumendid selleks, et turismisektor saaks äh, vastu seista nendele väljakutsetele, mis tema ees praegu seisavad. me rakendame konkreetseid meetmeid selleks, et edendada innovatsiooni turismisektoris, selleks, et parandada turismiteenuste kvaliteeti ja selleks, et parandada turismitöötajate pädevust, teadmisi sellepärast tänapäeval ei ole meil tegemist enam sugugi mitte ainult selli-, nõndanimetatud pereturismiga, sellepärast tänapäevane turism peab olema kaasaegsem. ma tooksin mõningad näited, mis puudutab professionaalse taseme parandamist. meil on olemas äh, turismiplatvorm, mis puudutab uusi tehnoloogiaid ja mille eesmärgis on konkurentsi, konkurentsivõime parandamine kõik see sisaldub ka komisjoni teatises, komisjoni teatises, mille nõukogu on omalt poolt heaks kiitnud. me oleme seda teatist arutanud ka siin parlamendis. me kasutame erinevaid Euroopa Liidu programme nagu Leonardo konkurentsivõime programmid, innovatsiooniprogrammid, mis on suunatud noortele mitmekesise turismi edendamine, me oleme paika pannud ka elektroonilise, elektroonilised teenused, mis on mõeldud turismisektorile. lisaks sellele ma tahaksin öelda ka, et VKE-dele on suunatud väga mitmed muud algatused, mis puudutavad just rahastamist komis-, näiteks komisjoni Euroopa investeerimisfondi ühised algatused, mille eesmärgiks just on toetada kõige väiksemaid äh, ettevõtteid ja see käib läbi mikrokrediitide, äh, erinevate laenude. ma tuletaksin meelde siinkohal, et VKE-d turismisektoris, nad võivad kasutada väga erinevaid meetmeid, mis on ellu kutsetud just neid silmas pidades ja me saadame parlamendile lähinädalatel ümber vaadatud teksti, mis puudutab just selliseid meetmeid. nii et meil on kavatsus just ellu kutsuda spetsiifilised meetmeid selleks, et kaitsta VKE-sid turismivaldkonnas ja VKE-del on väga suur potentsiaal selles sektoris ja me peame just tuginema neile, kui me soovime arendada turismi. ma olen veed-, veendunud, et uus Euroopa poliitika selles valdkonnas, sellel uuel poliitikal on oma suur lisandväärtus ja see kindlasti täiendab seda tööd, mida juba liikmesriigid ise on ära teinud ja mida on, mis on ära tehtud erinevates piirkondades. nii et ma vastuseks küsimusele ma võin öelda, et me oleme pühendunud sellele, et toetada VKE-sid, tagada neile juurdepääs erinevatele Euroopa Liidu mehhanismidele turis-, turistisektoris, turismisektoris, sellepärast et VKE-d on võtmepositsioonil Euroopa majanduse jaoks härra Paltsis, palun. suur tänu, härra president ja suur tänu, härra Paltsitsile selle küsimuse eest. Then you yeah., and then Mrs Sikau. vabandust, kõnelejate järjekord läks sassi. Gerbiamas pirminike, gerbiamas komissare, iš tikrųjų noriu padėkoti mm, aitäh, president, härra volinik, sooviksin teid tänada nii põhjaliku vastuse eest kõik need, kes on täna siia koondunud, loodavad, et see prognoos, mille te olete koostanud turismi tuleviku kohta, tõesti ka realiseerub tulevikus ning äh, turismisektor muutub äh, atraktiivseks ka investorite jaoks. nagu te teate, Euroopa Liidus turismisektor ei ole võrdselt arenenud, sellel on nii subjektiivseid kui objektiivseid põhjusi ning äh, oma eh, küsimusega tahtsin ma teie, teie käest teada saada, et meil on olemas Läänemere strateegia ning Läänemere eh, piirkonna atraktiivsust on mainitud kui ühte põhistrateegilist eesmärki. mida nende aastate jooksul on antud valdkonnas saavutatud? Adesso tocca a me. Grazie Presidente, mi scuso per il disguido. Voglio ringrazi-... nüüd on minu kord. suur tänu, härra president, ja ma vabandan selle väikese vahelsegamise pärast. ma tänan härra Batšitist selle küsimuse eest, mis paneb meie arutelu keskmesse teema, millega parlament hakkab lähikuudel tegelema ja seda seoses raportiga, mille eest mina vastutan. kõigepealt äh, ma tahaksin tänada volinik Dajanit, kes on andnud uue UH hoo turismipoliitikale ja seda tänu Lissaboni leppele ja seda tänu ka eelmise aasta juuni teatisele. ja tahaksin tänada kõigi nende algatuste eest, millest ta just rääkis. Need kaks dokumenti panevad rõhuasetuse VKE-dele, VKE-dele, kellel on oma roll etendada selleks, et tagada selle sektori konkurentsivõime ja seda just EIT innova-, innovaatika külje poolt, pealt. kõigepealt, mis me peame tegema, on see, et oleks VKE-del võimalikult lihtne kasutada Euroopa Liidu rahastamisvahendeid ja rahastamismehhanisme. täiendavad küsimused, äh, proua Dekao, kolmkümmend sekundit. Äh, austatud president, austatud volinik, äh, on teatud riike, mis kasutavad regionaalarengu programm konkurentsivõime ja innovatsiooni saavutamiseks Ühendkuningriik ja Kreeka kasutavad selliseid programme ning nad kasutavad ka regionaalarengu operatiivprogramme, tegevusprogramme. ma tahaksin teada saada, kas te olete ette näinud Euroopa raamistiku kujundamise selleks, et suurendada VKE-de võimalusi osaleda sellises finantseerimises. aitäh, sõna on volinikul suur tänu, härra president! suur tänu härra Baltšiitisele, kes annab mulle võimaluse sõna võtta mulle väga südamelähedasel teemal ja mille eest ma ka vastutan Euroopa Komisjoni volinikuna. ma olen esimene Euroopa Komisjoni turismivolinik ja ma leian, et lisaks kosmosepoliitikale, tööstuspoliitikale on ka turism väga tähtis valdkond. ja kui me tahaksime nüüd anda täieliku vastuse selle ja lisaks poliitilistele algatustele, mille ma juba rääkisin ja mille tähtsust ma rõhutasin, on tähtsad just ka need, millest rääkis härra Finants oma öö, sõnavõtus. enne Lissaboni lepet ei olnud Euroopa Liidul pädevust selles valdkonnas ja finantsperspektiivides ei ole neid summasid, mis võimaldaksid toetada ulatuslikke tegevusi turismivaldkonnas. tõsi see on, et on välja tuldud äh, natuke killustatud algatustega, aga mis vaatamata sellele on siiski positiivsed ja ma mõistsin täiesti samuti härra Finantsa äh, sõnumid. parlamendi raportis tullakse välja omapoolsete ettepanekutega selles osas, et järgmises finantsperspektiivis oleks, sisalduksid ka vahendid, äh, mis on mõeldud turismisektorile ja kaheksandas raamprogrammis võime ka me vastava eelarverea ette näha. aga või ka väga tähtis on see, et parlament tõstataks selle probleemi, sest raske on konkreetseid vastuseid anda, kui meil ei ole olemas äh, ka vajalikke majanduslikke instrumente, aga see ei tähenda seda, et me istuksime lihtsalt käed rüpes. Te teate, milliste algatustega me välja oleme tulnud. Äh, Belgia eesistujana korral, on omalt poolt korraldanud äh, midagi selles valdkonnas ja Ungari kavatseb korraldada ka vastava ürituse Budapestis. see saab olema esimene sellelaadne kohtumine. me paar kuud, paar päeva tagasi arutasime just seda, mis seondub selle turismile pühendatud äh, üritusega. ja väga tänuväärne on see, et härra Baltšiitis tõstatas selle küsimuse just selle nurga alt, sest tegemist ei ole teemaga, mis huvitaks ainult Maltat, Kreekat ja Vahemere basseini, teemad on, tegemist on teemaga, mis on tähtis kogu Euroopa Liidu jaoks ja ka Kesk- ja Ida-Euroopa jaoks, kellel on oma vaatamisväärsust ja mis puudutab Balti riike üks teemasid, mida käsitletakse kolmekümnendal juunil heaks kiidetud tekstis, on on see, mis seondub uute, uue, uute ühiskonnakihtidega Venemaal, rikaste venelastega, kes on väga aktiivsed turismi osas ja kes soovivad reisida väljaspoole Venemaa piire. et me teame, et sellega seonduvad viisaprobleemid ja täpselt sama kehtib ka Hiina kohta. Euroopa Liidu turismiministrid on koos üritanud leida lahendust sellele probleemile selleks, et ära kasutada see Vene või Hiina äh, turistide potentsiaal. tegemist on sellega, et üritatakse kiirendada vastavat menetlust ja selleks, et me oma riikides saaksime vastu võtta äh, neid inimesi, no just Balti riikides, kes asuvad kõige lähemal nii et me saaksime vastu võtta seda uut keskklassi, kes võib väga palju tuua Euroopa Liidu äh, vastavale majandusharule ja Balti riikide turismimajandusele mul on väga hea meel selle üle, et väga mitmete riikide turismiministrid äh, on rõhutanud selle tähtsust. paar päeva tagasi kohtusin ma Ühendkuningriigi vastava ministriga ja ma nägin, et äh, Ühendkuningriik toetab tugevalt Euroopa Liidu vastavat poliitikat, täpselt samamoodi on tegu ka Prantsusmaaga mul on väga hea meel selle üle, et volinik Vassiljul on kavatsus kajastada selles tekstis, mis puudutab sporti, äh, selliseid suuri spordisündmusi nagu näiteks Londoni olümpiamängud, me peame ära kasutama kõik võimalused kõigi riikide jaoks, kuidas tuua uusi turiste nendesse riikidesse see on ka, oleks ka Euroopa Komisjoni poolne lisandväärtus. ja ma tänan teid juba ette selle eest, mis te äh, ära teete seoses turismipoliitika edendamise ja arendamisega ja suur tänu juba ette kõigi nende arutelude eest. aitäh, volinik, nüüd liigume edasi küsimuste juurde, mis on esitatud volinik Vassiljule esimese küsimuse on esitanud proua Blinkevitš-Jute, niipea kui volinik on valmis, võib ta vastata, see puudutab algatusi ja programme kõrghariduse ajakohastamiseks. volinik, olete valmis, võite võtta sõna. aitäh, president. lubage öelda seda, et haridus on üks põhifaktoritest, mis määrab ära mm, inimese töölevõetavuse tööpuuduses eh, risk on nelikümmend protsenti väiksem eh, kõrgharidusega inimeste hulgas võrreldes keskharidusega inimestega. siiski noorte tööpuudus on täna liiga kõrge. liiga paljud ülikooli lõpetajad eh, ei leia tööd pärast kooli, kindlat töökohta, sellist, mis vastab nende haridustasemele loomulikult jõupingutused selleks, et töölevõetavust äh, parandada, saavad alguse juba enne kõrgkooli astumist. komisjon teeb koostööd liikmesriikidega selleks, et kindlaks määrata kõige olulisemad äh, kompet-, pädevused, mida noored peavad koolis omandama. tänasel päeval on noortel vaja äh, rohkem oskusi kui kunagi varem maailmas selleks, et toime tulla globaliseerunud maailma väljakutsetega. paljudel on vaja väga häid keeleoskusi, ettevõtlusoskusi, tehnoloogia seab meile suuri väljakutseid, nii et me peame olema suutelised pidevalt õppima ning toime tulema tehnoloogia arengutega. ka aeg on väga oluline noored seisavad silmitsi üha suurema valikuga eh, võimaluste osas minna edasi õppima, selleks neil on vaja paremaid eh, võimalusi saada informatsiooni erinevate võimaluste kohta ning ehm, selge pilt ka selle kohta, milliseid ehm, töövõimalusi vastava kooli lõpetamine pakub. siin tuleb meil tugevalt kaasata tööturu institutsioonid tulles nüüd kõrghariduse juurde, komisjon tuli, nagu te teate, eh, hiljuti välja algatusega eh, Noored liikuvuses eh, strateegia Euroopa kaks tuhat kakskümmend raames selleks, et paremini arvesse võtta noorte vajadusi. nüüd oleme hakanud selle strateegia erinevaid osi ellu rakendama. käesoleva aasta lõpul on komisjonil kavas tulla välja uue teatisega, mis on pühendatud kõrghariduse kaasajastamise teemale me eh, teeme ülevaate hetkeolukorrast selleks, et tagada eh, kõrghariduse parem vastavus eh, teadmistepõhis, teadmistepõhise ühiskonna vajadustega. me määrame kindlaks tuleviku põhiväljakutsed ning määrame kindlaks ka tee väljakutsetega toimetulekuks. me loome Euroopa platvormi dialoogi pidamiseks ülikoolide ja ettevõtete vahel selleks, et parandada üliõpilastele töölevõetavust ning selleks, et parandada nende teadlikkust teadmiste kolmnurgas. üha globaalsemas maailmas on vaja meil läbipaistvust ka ülikoolide tegevusnäitajate kohta, mis stimuleerib nii konkurentsi, võimalust kui ka pädevust siiski e, praegused rahvusvahelised e, e, reitingud võib-olla annavad ebatäiusliku pildi ülikoolide tulemustest. käesoleval aastal on meil kavas läbi viia teostatavusuuring selleks, et töötada välja alternatiivne mitmetahuline hinnangute süsteem, mis võtab arvesse kõrgharidust pakkuvate haridusasutuste erinevad eripärad ja mitmekesisuse tegemist on äh, tuleviku küsimusega ja selleks on äh, komisjon pannud kokku äh, tuleviku ähm, oskuste ja pädevuste tegevuskava kooskõlas Noored liikuvuses programmiga eesmärgiga muuta meie noored paremini tööle võetavaks ning pakkudes inimestele vajalikku oskuste kogumi, et nad suudaksid kiiresti kohaneda ühiskonna uute vajadustega. see asub tööle kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ja me ei keskendu mitte ainult nendele oskustele, mida tööandjatel on vaja täna, vaid keskendume juba ka nendele oskustele, mida tulevikus tööandjatel vaja on. kevadel on komisjonil kavas pakkuda välja uued võrdlusalused eh, õppimisalasele liikuvusele eh, selleks, et muuta Ehm, inimesed ehm, pidevalt pädevaks selleks, et teadmistepõhiskon-, põhises ühiskonnas hakkama saada. me eh, koostame mm, liiklusprogramme, nagu selleks on näiteks Erasmus, millega me parandame noorte võimalusi tööturul, andes neile väärtuslikku rahvusvahelise töö kogemust juurde ning parandades nende teadlikkust. aitäh, president! aitäh teile, volinik! nüüd kolmkümmend sekundit, kõigepealt proua Blinkevitš-Jute ja siis järgnevad, kõigepealt saab sõna küsimuse esitaja. suur tänu, volinik, hea vastuse eest. üks lisaküsimus. Euroopa Liit peaks tagama õiguse kõigile kodanikele saada kvaliteetset haridust, aga liikmesriikide vahel kõrgharidussüsteemis on suured erinevused. näiteks hinnas Äh, või õppelaenu osas, ka äh, intressimäärade osas õppelaenudele ning tagasimakse tingimuste osas. see aga põhjustab ajude äravoolu. kas komisjon kavatseb välja tuua soovitustega kõige paremaks viisiks õppelaenu andmisel? mul on üks küsimus, kuigi neid tegelikult võiks esitada rohkemgi. mida te teete selleks, et suurendada vahetusõpilaste raha, rahastamist? viimastel aastatel on Erasmuse ja teiste programmide öö, äh, äh, suurus jäänud samaks, ehk siis suhteliselt madalaks. suur tänu, president! tõsi ta on, proua volinik, et see küsimus langeb lähimuspõhimõtte alla, aga liikmesriigid saavad raha ka Euroopa Liidult selleks, et kaasajastada õppeprogramme. ma tuletaksin teile meelde, et kolmas toetusraamistik selle, selle kohta ei ole veel infot, kui, kuidas on rahad ära kasutatud, kas komisjonil on mingisugust statistikat fondide tõhususe kohta? kõigepealt küsimus erinevuste kohta kõrghariduse süsteemides. jah, tõsi ta on, et erinevused on olemas, seetõttu me soovimegi läbipaistvust ning seetõttu viime me läbi ka teostatavusuuringut mille põhjal me vaatame üle ülikoolide edetabelid, nende standardid, selleks, et üliõpilastel oleks rohkem võimalik teha informeeritud valikuid selle kohta, kus õppida, mida õppida ja milline on nende soovitud ülikooli tase. nüüd äh, õppemaksud, ma nõustun teiega, et kõrge õppemaksu jaoks on tarvis ka vastavat õppelaenu aga nagu te teate, siis siin vastutavad liikmesriigid. ökonomistid nõustuvad aga ühes asjas, nimelt haridusse investeerimine toob kaasa pikemaajalised tulemused, majanduskasvu ja töökohtade loomise. seega ma õhutan liikmesriike mitte vähendada investeeringuid kõrgharidusse või haridusse üldiselt veelgi enam, ma nõustun auväärse küs-, äh, küsimuse esitajaga, kes tõstatas liikuvusgrantide puudujääkide teema, nagu näiteks Erasmuse probleemid. jällegi, me tegutseme selles valdkonnas, paari kuu pärast on arvatavasti Londoni äh, äh, London School of Economicsi poolt valminud uuring valmis ning me soovime, et Euroopa Investeerimispank looks Euroopa õppelaenusüsteemi liikuvuse edendamiseks. seeläbi, loodan ma, saavad kõik tudengid, olgu nad siis vaesed või rikkad, võimaluse kasutada neid liikuvusgrante. nüüd härra Papa-Nikolau küsimus. ta rääkis tõukefondidest arengufondidest, mille abil saavad valitsused üles ehitada haridusinfrastruktuuri. kahjuks, kuna tõukefondid ei ole minu vastutusalas, ei saa ma vastata sellele küsimusele, aga ma uurin seda küsimust volinik Haani käest. kas on mingisugust statistikat nende fondide kasutamise tulemuste kohta ning ma teavitan sellest ka teid suur tänu, nüüd küsimus proua Morkunaitelt Mikulenjenienelt, mis puudutab õppetaset liikmesriikides. proua volinik, suur tänu. nagu te teate, siis iga liikmesriik ise peab otsustama, kuidas korraldada oma haridussüsteemi. see vastab artiklile sada kuuskümmend viis Euroopa Alusliidu aluslepingust, aga komisjon teeb koostööd liikmesriikidega, edendamaks üksteiselt õppimist ja heade tavade vahetamist. nagu juba öeldud Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegias, on Euroopa tuleviku jaoks hädavajalik, kui me soovime saavutada teadmistepõhist ja kaasa, kaasavat majandust, et meie haridussüsteemid oleks kaasajastatud ja nad oleks parimad maailmas OSCD uuring on hea alus uueks infoks. kahe tuhande kümnenda aasta PISA uuring näitab, et pilt on kirju li-, liikmesriigiti. mõningad süsteemid on märkimisväärselt arenenud, aga üldiselt on vaja teha veel nii mõndagi. Need uuringu tulemused on oluliseks panuseks tulevase suhtluse arendamisel komisjoni ja liikmesriikide vahel. Euroopa standardid, mille ülemkogu võttis vastu mais kaks tuhat üheksa, mainivad äh, lugemise, teadusainet, äh, reaalteaduse ja matemaatika alaseid standardeid. kahe tuhande kahekümnendaks aastaks peaks madaltase olema piirduma viieteistkümne protsendiga. ma loeksin siit nüüd paar lõiku PISA raportist. viletsa tasemega õpilaste hulk lugemise valdkonnas, mis oli kakskümmend üks protsenti kahe tuhandendal aastal, tõusis kahekümne kuue protsendini kahe tuhande kuuendal aastal, langes kahe tuhande üheksandal aastal kahekümne kolme protsendini. aga kakskümmend, kakskümmend eesmärk jõuda kahe tuhande kümnenda aasta eesmärk jõuda seitsmeteistkümne protsendini, seda ei saavutatud. matemaatika ja reaalteadluste äh, halbade õpilaste äh, osakaal vähenes ning reaalteadustes on halbade õpilaste osakaal väiksem praegu kui matemaatikas. kui kaks tuhat kuus oleks meie alguspunkt teadustöös, tea-, teadusõppeainetes, siis on meil hea algus tehtud ka kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärgi täitmiseks, aga kui võtta kakskümmend viis riiki, kust on andmed olemas siis, siis kakskümmend kaks koma viis protsenti õpilasi olid halvad kahe tuhande kuuendal aastal ja kahe tuhande üheksandaks aastaks oli nende osakaal langenud üheksateist koma kuueni. ehk siis keskmiselt Euroopa Liidus on saavutatud edu. komisjon loomulikult analüüsib PISA uuringu tulemusi ning avaldab oma järeldused järgmises iga-aastases arengu aru ar, aruandes kahe tuhande üheksandal aastal, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. novembris soovis komisjon, et liikmesriigid teeksid tööd järgmistes valdkondades. õppekavad, lugemisoskused, e, matemaatika, reaalteaduste ja tehnoloogiaalased teadmised, tehnoloogiaalased põhiteadmised, mis läbi e, saavad õpilased rohkem motivatsiooni, e, sugudevaheline võrdsus, õpilaste taust ja selle seosed algoskustega ning siis õpetajate probleemid, nende koolitus kokkuvõttes kutsus nõukogu üles ka komisjoni tööle panema kõrgetasemeline töögrupp kirjaoskuse valdkonnas ning töögrupp ka matemaatika ja re reaalteaduste alal. kirjaoskuse töögrupp alustab tööd esimesel veebruaril. see töötab poliitikameetmete kallal, mis põhinevad parimatel tavadel ning mis läbi on liikmesriikidel võimalus parandada põhioskuste taset läbi oma elukestva õppe strateegia. töögrupp avaldab oma tööaruande kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta keskel, siis matemaatika, tehnoloogia ja reaalteaduste töögrupp juba töötab, sinna kuuluvad liikmesriikide poliitikud ja eksperdid. seal vahetatakse kogemusi ja tavasid ning see töögrupp toob välja ja levitab meetmeid mis läbi saab parandada halvemate õpilaste õppetöö tulemusi liikmesriikide tasemel. ma tahaksin ka rõhutada, et öö, ühenduse tegevus elukestva õppeprogrammide raames keskendub ka matemaatikale ja reaalteadustele ja ka kirjaoskuse parandamisele. suur tänu! suur tänu! aitäh! Ehm, sõna on küsimuse esitajal. išsamų atsakymą. Aš norėčiau paklausti, galbūt. aitäh, volinik, teile vastuse eest. tahaksin teie käest teada saada, kas teil on andmeid teatud riikide kohta, kus õpilaste tulemused on suhteliselt madalad, et millised on need põhjused, kas need on rahalised põhjused on või tegemist strukturaalsete probleemidega ja teiseks, mida te arvate e, alushariduse kohta, käesolev uuring keskendus e, õpilastele põhikoolis, aga mida te arvate algharidusest? volinik, palun vastake nii lühidalt kui võimalik, sest me tõesti oleme väga ajast maas. jah, ma võin teile esitada kõik üksikasjalikud andmed, mis meil on olemas liikmesriikide kohta. me ei ole veel neid analüüsinud ja ei ole meie ülesanne analüüsida, miks olukord mõningates liikmesriikides on halvem kui teistes, aga oma töö käigus me jagame parimaid tavasid ja mul on väga hea meel öelda, et mõningad riigid kes on võtnud kasutusele parimaid tavasid, on aastast kaks tuhat kuus näidanud väga häid edasiminekuid enamuse indikaatorite osas, mis puudutab alghariduse osa, siis kahjuks meil vastavaid uuringuid, samasuguseid uuringuid kui PISA uuring ei ole, aga jah, tõepoolest, kuna sellist uuringut lihtsalt ei viia läbi palju tänu, et tegite nii lühidalt, palju tänu, volinik, nüüd eh, liigume edasi küsimuste juurde, mis on esitatud volinik Kruusile. nagu ma ütlesin, me oleme tõesti väga ajast maas, me peaksime lõpetama kuue minuti pärast, meil on veel kaks volinikku jäänud, võtame kaks küsimust mõlemale volinikule. härra Papa-Nikolau, küsimus eh, proua Kruusile, ülejäänud eh, siis eh, saavad kirjalikud eh, vastused ja võtame härra Poselti ja härra Higinsi küsimused härra Kallasele, aga alustame kõigepealt härra Papaniko-Lau küsimusest proua Kruusile, niipea kui volinik on valmis, võib ta vastata. ja palun kutsuda, kutsun üles nii kolleege kui volinikke, et palun tehke nii lühidalt kui võimalik. proua Kruus, palun, sõna on teil palju tänu, härra president. komisjoni teatis Euroopa kaks tuhat kakskümmend ja digitaalne tegevuskava Euroopale on kindlasti seadnud eesmärgiks aastaks kaks tuhat kolmteist laiendada lairiba kättesaadavust kõikidele Euroopa kodanikele ning aastaks kaks tuhat kakskümmend tagada mm, see, et, et kõikidel oleks ähm, juurdepääs äh, palju kiirematele internetiühendustele, äh, osadel üle saja megabitti sekundis. Äh, komisjon on teadlik sellest, et ilma riigipoolse toetuseta tekib oht, et nii kiiret arengut ei saavutata, keskendutakse pigem suure rahvaarvuga mm, piirkondadele ja kõige äärepoolsemad alad jäävad maha sellel on negatiivseid tagajärgi ka meie haridussüsteemidele ning informatsiooni ning kommunikatsiooni tehnoloogia kasutuselevõtule. viimased üle-euroopalised andmed näitavad, et vaid kuuskümmend seitse protsenti koolidest omavad lairibaühendust ning on suuri erinevusi liikmesriikide vahel ning madala ja tiheda asustustihedusega regioonide vahel liikmesriikides. see vahe on üle kuuekümne protsendi. selleks, et vältida vastavaid eh, riske, võttis komisjon vastu lairibaühenduse paketi, eh, mis võtab arvesse liikmesriikide eh, poliitilised tegevuskavad, kes peavad selle poliitika ellu rakendama eesmärgiga alandada lairibaühenduse kulutusi territooriumil, tagades korraliku planeerimise, ellurakendamise ning halduskoormuse vähendamise. komisjon juba astunud samme selleks, et suurendada investeeringuid kõige äär-, äärepoolsematele piirkondadele Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide abil ja selle programmperioodi abil kaks koma kolm miljardit eurot on ette nähtud ähm, aastateks kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist. komisjoni teatis äh, Euroopa majanduse elavdamise kava on samuti eesmärgiks seadnud kolmsada kuuskümmend miljonit eurot eraldada maapiirkondade lairibaühenduse sisseseadmiseks maaelu ähm, arengu põllumajandusfondi raames. komisjon on andnud teada, et ratsionaliseerimine, ratsionaliseerimine kiire lairibaühenduse sisseseadmist ka aastatel kaks tuhat neliteist ja edasi ning uurime võimalusi, kuidas äh, investeeringuid suurendada äh, Euroopa Investeerimispanga laenude kaudu ja Euroopa toetusfondide kaudu vastavad ettepanekud äh, on tulekul aastal kaks tuhat üksteist ja veel üheks sambaks digitaalses tegevuskavas, äh, härra president, on äh, suunatud digitaalsetele oskustele. siin teeme ettepaneku näiteks kaaluda digitaalse kirjaoskuse pädevuse suurendamist kui prioriteetset küsimust Euroopa Sotsiaalfondi järgmise programmperioodi käigus ning digitaalse pädevuse suurendamine peaks olema eh, tõesti aluseks, siin tuleb meil suurendada läbipaistvust haridust, nagu te teate, on kesksel kohal selleks, et arendada digitaalset pädevust meie ühiskondades ja nõustun sellega, et ilma vajalike investeeringuteta võivad mõningad regioonid jääda maha. kõige viimased üle-euroopalised eh, andmed, ma räägin siin aastast kaks tuhat kuus, näitavad, et vaid kuuskümmend seitse protsenti koolidest omas lairibaühendust ja et oli suuri erinevusi erinevate Euroopa liikmesriikide vahel ning äh, tihedalt ja hõredalt asustatud piirkondade vahel. meil on äh, kavas äh, uus uuring läbi viia mm, koolides ja tulemused on, muutuvad kättesaadavaks aasta lõpus. aitäh, härra Papa-Nikolau, palun kolmkümmend sekundit. suur tänu, proua volinik, selle kõikehõlmava vastuse eest täiendav, täienduseks tahaksin öelda järgmist. Euroopas räägime me kahe tuhande kahekümnenda aasta Euroopast, see on meie strateegia, et meil oleks tõeline digitaalne turg, mis oleks kõigile avatud, millega seonduksid võimalused kõigi jaoks ja äh, kultuurikomisjonis ja hariduskomisjonis te olete rääkinud sellest, et on vaja mitmeid täiendavaid töökohti selleks, et see strateegia reaalsuseks muutuks. nii et kui me tahame välja töötada selliseid süsteeme, siis väga tähtis on ka, et erinevalt äh, või samaväärselt nad äh, jaguneksid erinevate piirkondade vahel. proua volinik, palun. austatud president, vastus on jah see oli teist küll nüüd väga kena, palju tänu teile selle eest. nüüd liigume edasi härra ähm, Eilvoodi küsimuse juurde, abitelefon kadunud laste otsimiseks, telefoninumber üks, üks, kuus, null, null, null, palun, volinik. austatud president, komisjon jagab austatud parlamendisaade, saadiku seisukohta, et telefoninumbri üks, üks, kuus, null, null, null, abitelefon kadunud laste otsimiseks nõuab äh, suuremaid jõupingutusi. selleks on meil vaja ühiseid reegleid ja siin ma räägin artiklis kakskümmend seitse A äh, universaalteenuste direktiivi raames, mis nõuab liikmesriikidelt seda, et nad äh, võtaksid tarvitusele kõik jõupingutused, tagamaks, et see telefoninumber oleks kättesaadav kõikides liikmesriikides ning ähm, selles osas komisjon äh, hoolikalt teostab seiret liikmesriikide tegevuse üle selleks, et nad rakendaksid äh, selle sätte oma siseriiklikku õigusesse, mille nad peavad äh, tegema kahekümne viiendaks maiks kaks tuhat üksteist. seitsmeteistkümnendal novembril möödunud aastal võttis komisjoni vastu teatise ähm, telefoninumbri kohta üks, üks, kuus, null, null, null ja abitelefon kadunud laste otsimiseks. teatise eesmärgiks on Äh, uuesti komisjoni poolt äh, kutsuda liikmesriike üles äh, kiireloomuliselt selline telefoninumber kättesaadavaks teha ja teha see kättesaadavaks kvaliteetselt selleks, et oleks võimalik seda kvaliteetselt kasutada selleks jagame parimaid tavasid eh, liikmesriikide vahel selleks, et eh, kas või kulusid eh, allapoole tuua. komisjon on teinud ettepaneku kasutada neid parimaid tavasid selleks, et kokku panna parimate tavade miinimum, tagamaks parimaid tavasid, nende levikut üle kogu Euroopa Liidu, selleks, et ükskõik, kus laps abi ei vajaks, saaks ta selle abi Ehm, kasutades äh, kommunikatsioonivahendeid, mille arendamise e-, eest vastutan mina koos äh, volinik Redinguga. aitäh, sõna on härra Elmoodile lisaküsimuseks. suur tänu. Te olete minevikus välja toonud äh, infopuuduse ja, ja rahapuuduse tõketena. kuidas te kavatsete need tõkked ületada? ja millal te näete, et see süsteem kõikides liikmesriikides toimima hakkab ja kuidas te kavatsete survestada liikmesriike, kes ei suuda seda süsteemi käivitada, seda siiski tegema? proua volinik, loomulikult üritame me anda oma parima no, selle tegemiseks, mida auväärne saadik just ütles ma olen arvamusel, et kulud on üks probleeme. see telefoniliin ise ei ole öö, probleemiks, pigem järelmeetmed. telefoninumber ise problemaatiline ei ole. ja me jälgime olukorda tähelepanelikult, aitame liikmesriike selle süsteemi ellurakendamisel. me teame, et nemad vastutavad siseriikliku tegevuse eest, aga me oleme ka teadlikud, et võttes arvesse praegust finantskriisi, on liikmesriikidel isegi veel keerulisem leida võimalusi järelmeetmete rahastamiseks. mõningad liikmesriigid on saanud kasu ka Euroopa Liidu rahastamisest, aga Euroopa Liit ei, liidu rahad ei ole mõeldud selle teenuse pakkumise kinnimaksmiseks, vaid lihtsalt läbi konkreetsete projektide selle telefoninumbri käivitamiseks liikmesriigid peaksid leidma äh, rahalised vahendused, äh, vahendid äh, tegemaks seda, mida me kõik ju ootame. suur tänu. suur tänu, proua volinik. nüüd küsimused härra Kallasele. esimene on esitatud härra Posselti koh-, poolt see puudutab raudteed läbi Alpide. ootame ära, kui härra Kallas oma kohale asub, siis ta saab kohe ka sõna. ja järgmise küsimuse, viimase, nagu ma juba ütlesin, esitab härra Higins. vabandust teiste ees, härra Kallas. Mr President, honorable members, crossing härra president, auväärsed saadikud, Alpide ületamine on väga tõsine küsimus. aga asjad ei tundu väga halvad olevat vaatamata rasketele rahanduslikule oludele, sii-, on, edeneb Brenneli eh, tunneli ja nende mõlema sissekäigu ehitamine. eelarve on sellel umbes peaaegu üks miljard, kõigepealt tunnel ise. Austria Itaalia valitsustevaheliste eh, komisjoni kohtumine üheksateistkümnendal novembril kaks tuhat kümme, kus oli kohal ka Pat Cox, Euroopa Liidu koordinaator, andis otsustavaid tulemusi. Austria ja Itaalia kinnitasid, et on kokku leppinud üldmaksuvuses Brenneri tunneli puhul see on siis kaheksa miljardit eurot. Austria pani paika töökava, ettevalmistavad tööd peatunneli puhul peaks al-, ah-, algama kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. Itaalia andis teada, et tööd on juba alanud, ning on tagatud äh, kõikide kulude katmine. teine eduaruanne puudutas äh, ligipääsuteid mõlemalt poolt, Itaalia autoriseeris tööde alustamise lõuna pool Tetsa Porte Cardenas, aga Austria on edusamme saavutanud. esimene juurdepääsutee valmib kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal või isegi varem lõpetuseks piiriülesed ühendused Austria ja Saksamaa vahel. ja algselt plaaniti tööd lõpetada kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal hiljemalt, seda eesmärki ei saavutata, Saksamaa poolel algavad tööd alles kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ja hinnanguliselt kestavad nad kolm aastat. aga novembris kaks tuhat kümme avaldas Saksamaa oma riikliku investeeringu hinnangu, kus oli positiivselt ära mainitud ka äh, Müncheni ja Austria piirivaheline tunnel, ühepoolne öö, tee on öö, juba elektrifitseeritud. IBNets infrastruktuuri haldaja peab juba alustama oma töö planeerimist. suur tänu küsimuse eest. härra Posselt ja siis härra Trintes. suur tänu hea vastuse eest härra volinik, aga te ei vastanud ikkagi teisele küsimuse osale, kus ma rääkisin Mühldorf-Freilassingist, mis on osa Pariis-Budapest liinist. see on oluline ka äh, Baieri keemiatööstuse jaoks see peaks olema komisjoni prioriteediks. kas te arvate, et on võimalik järgmise finantsperspektiivi puhul eraldada lisarahasid selle olulise tunneli jaoks? suur tänu, president. ma olen siin kohe teie ees. väga tore, mis seal Alpides kõik toimub, aga Kreeka Kreeka puhul teatud eh, ehitustööd peatatakse ja seetõttu on Kreeka ära lõigatud Euroopast. Euroopas öeldakse, et Kreeka raudtee-ettevõtetel on suured võlad. milline on teie hinnang mm, sellele, et paljud raudteeühendused lõpetavad töö? kas teie arvates on küsimus rahas? sest nagu te teate, palju öö, projekte on kaasrahastatud. härra Kallas. suur tänu Kreeka kõigepealt. ma ei oska vastata, sest ma ei tea üksikasju. ma, minuni ei ole jõudnud nendest probleemidest mingisugust infot. München, Mühldorf, Freilassing, Salzburg, prioriteetprojekt number seitseteist esialgsed tööd algasid kaks tuhat seitse, mõned tööd on lõppenud, üheksateistkümnendal aprillil kaks tuhat kümme lõppesid tööd kaherealisel äh,, algasid tööd kaherealisel Mühldorfi silla kallal, see on ka osa Saksamaa majandustaastamise kavast. eraldatud on üksteist koma seitse miljardit nii et arengud on olemas. ja meie jaoks ei ole see just eriti suur probleem praegusel hetkel. suur tänu! küsimus kakskümmend kolm, härra Higinsilt viimane küsimus. tekstisõnumite saatmine autojuhtimise ajal, härra Kallas. suur tänu, härra president auväärsed saadikud, komisjon jagab auväärse saadiku muret, et tekstisõnumi saatmine auto juhtimise ajal, nagu ka kõik muud kõrvaltegevused, on väga ohtlik. kahe tuhande üheksandal aastal tuli komisjon välja aruandega mobiiltelefonide kasutamise kohta auto juhtimise ajal. see avaldati Euroopa maanteeohutuse, liiklusohutuse veebileheküljel, aga meil on ka piisavalt andmeid liiklusõnnetuste kohta, mis sellest tulenevad. liikmesriikidel on oma õigustik olemas tekstisõnumite saatmise kohta, siseriiklik õigustik ütleb, et juht peab keskenduma üleni autojuhtimisele, seal ei pruugita küll mainida otseselt mobiiltelefone. komisjon ei kavatse välja tulla uue öö, lisakihiga õigustikule et me keela, mis läbi keelataks tekstisõnumite saatmine ja internetis surfimine autosõit, autojuhtimise all, loodetavasti liikmesriigid lahendavad ise selle probleemi, suur tänu. suur tänu äh,, härra Higins ja siis härra Kelly. suur tänu, president. ma olen pettunud, kuulates volinik Kallase vastust väga oluline on, et liikmesriigid teeksid koostööd, erinevad liikmesriigid peaksid jõudma ikkagi kokkuleppele. meil on tarvis vähendada liiklussurmade arvu ja vigastatute arvu. üks uusi tehnoloogiaid, mis häirib autojuhtimist, on tekstisõnumite saatmine ja liikmesriigiti on reeglid erinevad. ma olen väga pettunud, et komisjon ei saa meile põhjalikumat vastust anda, suur tänu, härra Kelly. austatud president, nõustun eelkõnelejaga, tegemist on äärmiselt olulise teemaga, ma jagan tema muret muret eh, selle osas, et volinik ei näita üles erilist entusiasmi selles osas, et tagada, et parimad, parimate tavade järgimine oleks tagatud üle kogu Euroopa Liidu. miks mitte siis vähemalt püüda julgustada liikmesriike kehtestama samasugused reeglid ja määrused üle kogu Euroopa Liidu ja, ja seisma, seista hea siis selle eest, et neid reegleid ka ellu rakendataks selleks, et inimelusid säästa volinik, vabandust, äh, äh, üks kõneleja on veel enne teid, kolmkümmend minutit, kolm, kolmkümmend sekundit. härra president, ma tahtsin öelda, et ma olen raportöör seoses äh, selle teemaga, mis puudutab sedasama problemaatikat ja võimalus, et nõukogu võiks välja tulla ettepanekuga selles osas, ja ära tuua ka näiteks rikkumiste nimekirja, mille hulka kuulub ka äh, mobiiltelefoni kasutamine. kahjuks õiguslik alus on muutunud meil on vaja õiguslikku alust selleks, et kokku leppida selles osas, aga samas Iirimaa ja äh, Ühendkuningriik kasutasid opting out'i selle puhul, aga ma loodan, et nendes aruteludes, mis meil saavad nõukogus olema, äh, Ühendkuningriik ja Iirimaa nõustuvad opting in'iga. palun, härra Kallas, sõna on teil. palju tänu. liiklusohutuse tegevuskava ja selle tegevuskava ellurakendamine on äh, komisjoni jaoks olnud ääretult prioriteetne ja see tõesti on toonud kaasa suuri edusamme, märkimisväärselt on vähenenud äh, liiklusõnnetuste arv Euroopas, omaenda koduriigi kohta võin öelda, et kui üheksakümnendate alguses oli meil nelisada liiklussurma, siis eelmisel aastal oli seitsekümmend kaheksa. ja tegemist on äh, praktiliselt eh, kümnekordse eh, auto hulga kasvuga sama aja jooksul, nii et eh, see on olnud oluline ja palju tänu ka mm, küsimuse esitajale, kes tuletas meile meelde piiriülest liiklusrikkumise sanktsioonide kehtestamise äh, õigusakti, mm, mille kiidis äh, nõukogu heaks detsembris, äh, mida me hakkame nüüd rakundama, rakendama nüüd. ma ei usu, et äh, kui me suurendame õigusaktide hulka Euroopa tasandil, et siis see on, et see on siis ainus imeravim, et tekib alati Äh, arvamus, et, et alati, kui on mingi probleem, siis äh, tuleb, on vaja üle-euroopalist õigusakti, samas on nii palju inimesi, kes äh, kurdavad, et Euroopa Liidu seadusi on liiga palju, nii et kindlasti probleemi üle oleme me täpselt sama mures kui Euroopa avalikkus ja ma usun, et, et üks lahendus on piiriülene sanktsioonide sissenõudmine liiklusrikkumiste eest. aitäh! volinikule, aitäh töötajatele, istungjärk on lõppenud, jätkame tööd kell üheksa.